kolleegid, palun võtke istet, kirjutame nüüd alla institutsioonide vahelisele kokkuleppele komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel, mis puudutab paremat õigusloomet, tahaksin tänada ka teiste institu-, institutsioonide esindajaid. kõigepealt proua minister Enis Plechard, suur tänu, et te tulite siia oma allkirja andma loodetavasti te ei pahanda, et ma tänan ka Luksemburgi eesistumise aja ministrit, kes väga suure töö selle kokkuleppe kallal ära tegi. tahaksin tänada ka president Junckerit, teie komisjoni ning asepresidenti Franz Timmermansi, kes väga palju aega ja tööd ku-, investeeris sellesse leppesse. tahaksin tänada ka südamest neid kolleege siin kojas, kes oma südameasjaks selle kokkuleppe on võtnud ning minu arvates on saavutanud Euroopa Parlament meie institutsioonide vahelistes suhetes uue tähiseni jõudnud. tahaksin tänada härra Kiefer Hofstadti eraldi suure töö eest ning palun, et temagi osaleks ähm, allakirjutamise protsessis ning kõigepealt siis proua Hennis Blechard